soovin tänane kõik, tänada kõiki kõnelejaid. hääletamine toimub homme. istung jätkub homme, kaheteistkümnendal mail aastal kaks tuhat kuusteist. see kestab äh, kella kaheksast hommikul kella kaheni ka päevakord on äh, avalikustatud Euroopa Parlamendi veebilehel. suur tänu, et osalesite arutelul. juhataja tänab lahkelt ka tõlke. kena õhtut!